peamiseks eesmärgiks on leida praktiline tee edasi, mis aitaks meil ka lähitulevikus. aitäh, härra volinik et võtsite sõna lühidalt ja nüüd me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. see on suuliselt vastatav küsimus Euroopa Liidu kartulitärklise sektor pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. kolmeks minutiks annan kõigepealt sõna äh, suulise küsimuse autorile, proua De Langele. ja, tänku veel, äh, voorzitter, geachte commissaris, äh, de twee grootste fraktsiis van dit huis. suur tänu. kaks kõige suuremat fraktsiooni Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid võtsid selle initsiatiivi, et viia läbi arutelu Euroopa Liidu kartulitärklise sektori üle pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. me oleme praegu finants- ja majanduskriisis ja seetõttu me oleme ka selle küsimuse esitanud. mõned on öelnud, et see sektor kaob täielikult, kuid see sektor on vajalik meie oma kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamiseks. põllumajandussektori tervisekontroll on näidanud, et et et kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast asendavad toodanguga sidumata toetused eh, praeguse abisüsteemi, aga kuidas need eh, talunikud, tootjad eh, saavad üle elada, kuidas nad saavad konkurentsis püsima jääda ja seetõttu on oluline, et kartulitootjad leiaksid uued turud, eriti just orgaanikal põhinevas majanduses on äh, väga suuri muresid tekkinud. näiteks äh, toodetakse ka, äh, saab toota plastmassi kartulitärklise baasil, selle asemel seda nafta baasil toota. kuid praegu on uute turgude leidmine sattunud ohtu innovatsioonist on puudu sellepärast, et ei investeerita uuendustesse. kahe tuhande kaheteistkümnes aasta saab olema väga raske aeg sellele turule, sellepärast et ligi kuuskümmend protsenti kartulitärklise turust läheb äh, kaduma. siin on äh, otseselt äh, ohtu sattunud viisteist tuhat talunikku, sellepärast et nemad on selle turu põhitootjad. ja seda eh, ei ole märgata mitte ainult Hollandis, vaid ka Saksamaal, Poolas, Prantsusmaal. seetõttu, härra volinik, meie oleme vajutanud häirekella, me kutsume komisjoni üles tegema kõik selleks, et see eh, sektor sektoril saaks osaks pehme maandumine sellise keerulise maandumise asemel. me leiame, et äh, sektorit, sektori rahastamiseks tuleb äh, uusi võimalusi leida ja kas on kaalutud ka vabatahtliku ümberkorralduskava kehtestamist äh, tootjatele, kes oma tootmisvõimsust vabatahtlikult vähendavad? kas komisjon jagab meie arvamust et ähm, kartulitärklise sektor mängib äärmiselt olulist äh, rolli keskkonnahoidlikus majanduses. suur tänu, proua De Lange. ja nüüd saab sõna ähm, küsimuse autorina härra Berman. suur tänu kartulitärklise sektorit ähvardab peale kaheteist, kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat väga keeruline aeg, sellepärast et näiteks Hollandis äh, läheb kaduma tuhandeid äh, töökohti, Groningenis äh, näiteks puudutab see tuhandeid töövõtjaid, kes selles piirkonnas töötavad just kartulitärkse sektoris ja kes soovivad ka sinna elama ja töötama jääda. samuti Kagu Euroopat puudutab seesama probleem ja seetõttu äh, Euroopa Liit peab tagama äh, töökohtade säilimise. siin ei ole väga palju, see ei lähe tegelikult kallimaks maksma, lihtsalt peab praegused äh, toetuste rahad suunama ümberkorraldusabisse. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toetused kaovad kartulitarkuse sektor juba kohandub selle olukorraga, kuid me peaksime nendele piirkondadele leidma ka uued võimalused. suur tänu, härra Berman ja nüüd härra volinik, teil on sõna. härra president, austatud äh, parlamendiliikmed, äh, tänan teid selle kartulitarkuse tulevikusektori äh, küsimuse esitamise eest. komisjon hea meelega annab oma arvamuse kartulitarkuse sektori reform oli osa tervisekontrollist ja see toimus just eh, sektori eh, soovil eh, ja nõukogu otsustas, et toetuste lahtisidumine toimub kvoodisüsteemi lõpus. komisjon oli välja pakkunud järk-järgulisemise lähen-, lähenemise. sektori peamine argument oli, et lisaviivitus enne, kui äh, abi lahti seotakse äh,, võimaldaks ette valmistada toruks ilma kvootideta. struktuuri, selliste rahade struktuurireerimise küsimuse puhul on see, seda keeruline rakendada sellistes sektorites nagu kartulitärklise sektor ja isegi kui tootjad on nõus loobuma sellest toetustest, et struktuuriline fond luua, siis kättesaadavad rahad ilmselt ei ole piisavalt äh, pi-, piisavad. Äh, ja äh, see määrus saaks kõige varem kehtima hakata veebru-, veebruaris kaks tuhat üksteist, see tähendab, et väga piiratud eelarvega peab aasta jooksul kõik ümber struktureerima. ja vastavalt sektori esindajatele oleks et hõlmaks see rohkem kui nelikümmend protsenti kogu tootmisvõimest. Äh, mainisin juba varem äh, äh, tervisekontrolli käigus tehtud otsusest tagasiminemine ei ole võimalik. nüüd üritatakse seda lage pikendada, meil oleks oluline, et see oleks tugev, tasakaalustatud kartulitärkuse sektor, nagu ka kõik teised sektorid, on osalenud selles debatis. aitäh härra volinik, nüüd äh, anname sõna äh, fraktsioonide nimel kõnelejatel, Rahvapartei nimel kolmeks minutiks, härra Jaar. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. vastava määrusega aastast kaks tuhat üheksa, äh, mis näeb ette siis toetuste senise korralduse muutmist puudutab siis ka toodanguga seotud toetusi, mis nüüd asendatakse uue äh, abisüsteemiga. vastavad maksed, mis praegu lähevad talunikele ja mis lähevad ka tootjatele äh,, äh seotakse lahti toodangust. ja uuendused saavad, äh, ähm, leiavad aset siis aastast kaks tuhat kaksteist ning alates kahe tuhande kümnendast aastast vastav protsess hakkab aset leidma, see tähendab, et et praegu seda ümberkorraldust toetab ka äh, meie tururegulatsioon, kuid peale põllumajandus äh, tervisekontrolli leiti, et vastavad toetused tuleb peatada see tähendab aga vastavale sektorile väga suuri kärpeid. kas kartulitarklise mm, tootmine jääb konkurentsivõimeliseks ka uutes tingimustes, see on vägagi küsitav. praegu ei ole ka mingisuguseid alti-, alterna-, mõistlikke alternatiive pakutud tootjatele, seetõttu tuleb piisavalt mm, ümberkorraldusaega tootjatele pakkuda, et nad saaksid endale teised tootmisvõimalused leida. talunikele ja tootjatele tuleb anda võimalus äh, leida uusi tor-, turge. kõige olulisem aga on lühiajaline või kiire otsus, komisjonipoolne äh, kiire otsus äh, uue abisüsteemile kõige hullem ongi see, kui mingisugust otsust vastu ei võeta, sellepärast et selline tegus, tegevusetus on surmav majandusele ja seetõttu ma paluksin, et komisjon kaaluks küsimust ja leiaks ja otsiks võimalusi vastu tulla meie talunike huvidele. suur tänu. ja nüüd liberaaldemokraatide nimel saab sõna härra Mulder. Dank u wel, meneer de voorzitter in een ideale wereld. suur tänu, härra president. ideaalses maailmas oleks olukord selline, et peale tervisekontrolli oleks vastavad muudatused sisse viidud, kuid paraku olukord eh, ei, ei ole sugugi selline. kui praegu läheb nii, nagu öö, eh, plaanitud, siis väga paljud äh, tootjad peavad oma uksed kinni panema, sellepärast et äh, hinnad on praegu väga äh, langenud. kuid see sektor on äärmiselt oluline, biokeemiatööstuses tehakse väga suuri edusamme just kartulitärklise rakendamisel ja kasutamisel. komisjoni vastus ei muutnud mu arvamust optimistlikumaks, ma kutsuksin komisjoni üle, üles vaatama üle praegune olukord ning äh, astuma kartulitarkluse sektori esindajatega tõhusasse dialoogi. pehme maandumine on äärmiselt oluline, sellepärast et kartulitarkluse sektor peab ellu jääma ja komisjon peab kõik vajalikud meetmed selleks võtma. suur tänu, härra Mulder. ja nüüd üheks minutiks härra Võtšikovski suur aitäh, härra president. parlamendi eelmisel ametiajal olin ma kahel korral raportöör äh, tärklise kvootide küsimuses. mul oli mitmeid kontakte selle sektori esindajatega ja üritasin äh, võtta arvesse nende riikide soove, kes ei olnud kvootidega rahul siis nägin ma ka seda, kuivõrd äh, habras tasakaal selles sektoris valitseb. täna kuuleme me, et äh, kogu sektor on ohus ja võib üldse kaduda. ja mind teeb kurvaks see, kuidas sektor sektori järel sama protsessi läbib piimatooted, suhkru tootmine, tubakasektor ja nüüd räägime me kartulitärklisest, mis on samasuguste probleemide ees. usun, et on saabunud aeg eh, asjad läbi mõelda ja kogu küsimust eh, näha. ehk peaksime vaatama me teises suunas, eh, ehk ei ole põhiprintsiibid enam kehtivad. aitäh, härra Wojciechowski ja nüüd jõuame vaba mikrofoni osani. üheks minutiks annan sõna härra Kalinovski. Od wielu lat w moim gospodarstwie zajmujemy się suur tänu, president. minu valimisringkonnas on toodetud kartulitärklist juba aastaid. ja nagu paljud teisedki tootjad, oleme ka meie hirmul, et nii kartulite tootmise kui nende töötlemistööstusele vähenevad toetused tõsi, tekitavad tõsiseid probleeme. alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast võivad nad täheldada oma majandusliku olukorra halvenemist. seetõttu kuulutan ma, et ma olen olemasolevate instrumentide säilitamise poolt. meil on tarvis miinimumhindu ja meil on tarvis vähemalt miinimumtaset toetust äh, ümberkorraldustele. ma arvan, et ei ole päris õnnestunud võrdlus siin, mis tehti äh, suhkrusektoriga, sest see sektor on üldiselt Euroopas läbi kukkunud. suur tänu. suur tänu, härra Kalinovski, nüüd üheks minutiks. Äh, proua Kosninger. suur tänu, kakskümmend protsenti vähem CO2 heitmeid kümme protsenti kütustest peaksid olema ähm, äh, biotehnoloogial põhinevad. Need on Euroopa Liidu eesmärgid selleks, et võidelda keskkonnamuutuste vastu ja selleks, et äh, leida alternatiivne praegustele energiaallikatele. küsimus on, kuidas me soovime neid eesmärke saavutada, eriti kui me praegu hävitame äh, sektoreid, mis võivad aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele. põllumajandussektoris ähm, me näeme, aina suuremaid negatiivseid äh, muutusi. tervisekontrolliga äh, tulemuseks on see, et tootjad peavad äh, abide, toetuste vähendamisega arvestama. Nad on väga suure surve alla sattunud ja ka tootjad on väga suure surve alla sattunud. siin tuleb teha kõik selleks, et uues toetuste süsteemis oleks neile tagatud ähm, nii-öelda pehme maandumine kartulise, tärklise sektor saab olema väga oluline ka tulevikus ja me peame seda säästma, suur tänu. härra Kelly, see on kolmas kord, kui te minu pilgu tabate, nii et palun. president. härra president. Ehm, see, kes suud-, need, kes suudavad küll üleval püsida, need püüavad ka kindlasti teie pilgu kinni, suur tänu, et te mind nägite enne suurt näljahäda toitsid kartulid meie rahvast. tuhande kaheksasaja neljakümne seitsmendal aastal algas näljahäda ja miljonid inimesed surid. alates sellest ajast ei ole mitte ükski öö, roog täiuslik ilma kartuliteta. seetõttu toetuste vähendamine kartulitootjatele tekitab hirmuvärinaid kõigis iirlastes. me peame silmas pidama kartulitööstuse tulevikuhuvisid, aga nagu volinik ära märkis, siis pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat tuleb kartulisektorit sii-, alaseid sammu, samme ka väga hoolikalt kohe äh, järele mõeldada. Äh, suur tänu, härra volinik, äh, teie sõnade eest siin ja suur tänu, härra president, kui ma poleks kloonimise vastu, siis tuleks ka teid kloonida suur tänu, väga lahke teist, ütleb härra president, härra volinik, palun. suur tänu. ma jagan teie arvamust, et, et kartulitärkisetööstus saab erinevate plast- ja ehitist, ehitustoodete vald-, sektoris olulist rolli mängida ka tulevikus aga samas on loomulikult ümberkorraldusprobleeme tärklisetootjatel me peame aga arvesse võtma ka meie eelarvepiiranguid, ajakava ja õiguslikku raamistikku. meieni jõuab üsna varsti mõjuhinnang kartulitärklise sektori kohta Euroopa Liidus ja äh, arutelud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse rahastamise üle jätkuvad. ma olen kindel, et me jõuame leida jätkusuutlikuma lahenduse mis on parem kui mingisugused võimalikud ad hoc meetmed, mille me võiks vastu võtta praegu. proua Langen, vabandust, teid ei olnud nimekirjas, kui te soovite midagi väga tõ-, tä-, tõsist, tähtsat öelda, siis teil on üks minut selleks. suur tänu! ma sooviksin öelda kolme asja, kõigepealt esiteks härra Kellile ja tema äh, väga sooja äh, üleskutse eest kartulitele, et meil on siin mõningaid üksteisega seotud äh, probleeme. kartulitärklise sektor kukub kokku ja millal hakatakse siin ümber lülitama toidukartulile, äh, siis juht-, siis tekib ka siin probleeme, seetõttu me vajame siin selgeid lahendusi. nii et minu ettepanek on, vaadake kogu seda probleemistikku äh, objektiivselt